järgmine istumine, istung äh, leiab aset äh, homme äh, neljapäeval, üheksandal juunil algusega kell üheksa ja päevakord on Euroopa Parlamendi kodulehel avalikustatud ja on kõigile kättesaadav. täna on istung aga lõppenud, soovin kõigile kena õhtut ja head ööd!